Bitte nehmen Sie Platz. palun võtke istet. ma kuulutan seitsmendal juulil katkenud äh, istungjärgu jätkunuks. austatud äh, kolleegid, kahekümne neljandal augustil raputas Itaaliat äh, kohutav maavärin, seitsekümmend küla kannatasid selle all, osad piirkonnad hävinesid täielikult. me kõik äh, vaatasime kohkunult äh, Amatrice ja teiste piirkondade kohta käivaid uudiseid, kümned tuhanded inimesed jäid üleöö kodutuks, nad seisid ähm, sõna otseses mõttes oma kokkuvarisenud omandi ees. Euroopa Parlamendi nimel ma tahaksin äh, kõigepealt äh, avaldada mm, austust kõikidele vabatahtlikele, tuletõrjujatele, päästjatele, kes äh, tegid äh, omalt poolt kõik selleks, et äh, päästa elusid äh, ja anda esmaabi. Euroopa Liit on solidaarne Itaalia inimestega. see maavärin tõi endaga kaasa suuri majanduslikke kahjusid. Need külad, mis hävisid, ei ole mitte ainult Itaalia kultuuripärand, vaid Euroopa kultuuripärand. aga materiaalne häving on vähetähtis võrreldes nende kolmesaja hukkunuga ja sellega, kuidas nende lähedased kannatavad. kirikud ja paleed ehitatakse jälle üles, aga seda tühimikku mida jätsid nendest maha hukkunud, äh, ei täida. me oleme solidaarsed äh, Itaalia rahvaga ja seetõttu palun teil tõusta vaikuse minutiks suur tänu. das protokoll und die angenommenen texte der sitzung vom. seitsmenda juuli istungi protokolldokumendid on välja jagatud, kas on vastuväiteid, ei ole, siis on protokoll kinnitatud lugupeetud daamid ja härrad, te kindlasti mäletate, et kuuendal juulil äh, ma sanktsioon